Bene, possiamo dare inizio alla riunione della conferenza dei presidenti. me võime nüüd alustada esimeste konverentsi koosolekuga, mis on avatud kõigile liikmetele. tahaksin äh, tervitada härra Van Rompuyd, kes ja tahaksin tervitada ka Euroopa Komisjoni asepresidenti härra Šefkovitši annan kohe sõna härra Van Rompuy'le, kes räägib meile Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemustest, mis ülemkogu toimus kahekümne neljandal, kahekümne viiendal oktoobril. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, me rääkisime viimasel ülemkogul tervest reast teemadest, mõned puudutasid pikaajaliselt planeeritud teemasid, mõned puudutasid hiljutisi sündmusi kuid äh, meie kohtumine näitas eelkõige, et äh, nüüdseks on eksistentsiaalne eurokriis juba meie selja taha jäänud ja saame nüüd pühenduda täielikult laiematele majanduslikele väljakutsetele, nagu lühiajalise majandustaastumise konsolideerimine ning poliitikavahendite ja instrumentide tugevdamine tuleviku heaks majandustaastumise konsolideerimine tähendab eelkõige Äh, nende meetmete tugevdamist, milles varem sellel aastal kokku leppisime, majanduse rahastamist, noorte tööpuuduse vastu võitlemist, äh, strukturaalse majanduse kasvu tugevdamist, ühtse turu süvendamist ning killustamise vastast võitlust. meie äh, konkurentsivõime tegevuskava jätkub samas plaanis. eriti oluline on lahendada noorte tööpuuduse probleem, poliitilised liidrid soovivad, et et noorte tööhõive algatus, mis on oluline instrument MFF-is, oleks järgmise aasta jaanuariks toimiv. juba järgmisel, juba eelmisel aastal aitasid Euroopa Liidu fondid kaheksasaja tuhandel noorel tööd leida ja järgmisel aastal tänu riiklikele noortegarantiididele saame veelgi rohkem ära teha, kuid muidugi on palju tööd veel ära teha ning kõik osapooled peavad lakkamatult töötama, kui me tahame, et meil oleksid esimesed programmid ja MFF-i äh, rahastus järgmiseks aastaks valmis. palju sõltub liikmesriikidest ja loodan, et sellel kuul toimuv noorte tööhõivekonverents Pariisis on lisahooandjaks abi VKE-del oli üks äh, elementidest, äh, mida arutasime pärast juunikuu otsuseid, otsustasime suurendada Euroopa struktuuri ja investeeri-, investeerimisfondide toetust äh, VKE-dele kahekordistada seda nendes riikides, kus vajatakse kõige rohkem laenuraha andmise abi VKE-dele. rõhutasime, et seda raha tuleb võimendada ja väga kiiresti, nii et iga investeeritud euro tooks endaga äh, viis või kuus äh, eurot äh, investeeringuid VKE-desse. paberimajanduse vähendamine ning Euroopa Liidu õigusloome lihtsustamine samuti peaks olema e-VKE-dele abiks. komisjon on välja toonud juba siin ettevõetavad sammud ning püüame lihtsustada Euroopa Liidu õigusloomevõrgustik, kokku osana Refiti programmist ning leppisime kokku, et igal aastal keskendume sellele, jätkama ja jätkame ka muidugi tarbija ja töötajate kaitsmist. meie poliitiliste instrumentide tugevdamine tulevikku silmas pidades tähendab ka veel selle mandaadi jooksul Pangaliidu täiendamist ja lõpuleviimist Ehm, eelkõige pean siis silmas ühtset kriisilahendusmehhanismi, kus parlamendi panus ja heakskiit on määrava tähtsusega. me ei saa edasilükkamist endale lubada ja e, Euroopa Ülemkogu toetas e, kokkulepitud ajakavaga jätkamist. nüüd on küsimus vaid ainult usaldusväärsuses. ühtne järelevalvemehhanism, mille eelmisel kuul vastu võtsite, on e, aasta pärast toimiv. Euroopa Ülemkogul rääkis president Draghi meile pangabilansi hindamisest, mis toimub EKP järelevalvel selle aasta jooksul, tegemist on olulise ettevõtmisega, milleks valitsused peavad põhjalikult ette valmistuma. ka see on usaldusväärsuse küsimus ülemkogul toetasid kõik ülemkogu liikmed seda ettevõtmist, väga oluline on tagada, et meie pangad on tugeval alusel ehitatud ning aitavad kaasa majanduse taastumisele. peale Pangandusliidu peame jätkama ka teekaardi elluviimist Majandus- ja Rahandusliidu osas, mis äh, on siis kirja pandud nelja presidendi raportis me vaatasime ülemkogul, kuidas tugevdada majanduspoliitika koordineerimist ning arutasime eriti Rahandusliidu sotsiaalset mõõdet, püüdes rohkem arvesse võtta tööhõivet ja teisi poliit-, sotsiaalpoliitika valdkondi. detsembris jätkame selle tööga. siis otsustame lepinguliste suhete ja ühendatud solidaarsusmehhanismide küsimuste üle. Euroopa Ülemkogu pööras suurt tähelepanu ka strukturaalse majanduskasvu tugevdamisele, mis vastab meie konkurentsivõime tegevuskavale pärast energiaküsimuse arutamist maikuus ning enne tööstuspoliitika arutelu detsembris ja veebruaris keskendusime elulise tähtsusega küsimusele Euroopa tuleviku jaoks, digitaalmajandus ja innovatsioon. kui me võtame ühtset turgu tõsiselt, siis peab see olema digitaalne. hetkel on see veel väga killustatud ja peagi on taristu juba ajast ja arust ettevõtted näevad vaeva, et palgata vajalikke IT-spetsialiste. selleks, et olukorda muuta, võtsime kohustusi kolmes valdkonnas. kõigepealt digitaalmajandusse ja eriti innovatiivsesse taristusse investeerimine. teiseks tarbija ja ettevõttesõbraliku ühtse digitaalse turu väljaarendamine kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks kiirendas, kiirendades äh, muuhulgas ka tööd õigusettepanekute osas, mis hõlmavad näiteks e-identifitseerimist e, e-arveid ja makseteenuseid. nii et äh, need otsused võetakse vastu enne mandaadi lõppu. kolmandaks, digitaaloskuste parandamine. Te teate, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on üheksasada tuhat digitaalset töökohta, mida on vaja täita. see ei tähenda seda, et inimestel peab olema, see ei tähenda mitte, tähendab mitte ainult seda, et inimestel peavad olema tulevikuks vajalikud oskused, vaid see tähendab ka sotsiaalset kaasatust me leppisime kokku, et rohkem struktuurifondide toetusi peaks minema digitaalsesse väljaõppesse ja ümberõppesse. digitaalse agendaga seoses arutasime ka innovatsiooni, lähenedes sellele strateegilise lähenemise aspektist, milles kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kokku leppisime Euroopa Ülemkogu rõhutas, kui olulised on meetmed, mis lubavad Euroopa Liidul taastada liidripositsiooni, mis meil oli kakskümmend aastat tagasi ja mille me käest lasksime. ka energia ja finantsvaldkonnas on ühtne turg killustatud ja ka digitaalmajanduse ja telekommunikatsioonide valdkonnas. siin on väga suur kasutamata potentsiaal töökohtade loomiseks. lugupeetud parlamendisaadikud ja Euroopa Ülemkogu käsitles ka hiljutisi traagilisi või murettekitavaid sündmusi. kogu Euroopat šokeerisid Lampeduusa sündmused. kõik poliitilised liidrid olid nõus, et tuleb kiiresti astuda samme, et vältida selliste tragöödiate kordumist. me lähtusime põrm-, kolmest põhimõttest, kolmest väärtusest, ennetus, kaitse ja solidaarsus. tahame ka edaspidi tegeleda peamiste põhjustega, ähm, ähm, mis põhjustavad äh, äh, ebaseaduslikku sisserännet, äh, teeme koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, see tähendab ka meiepoolset arenguabi ning laiemat poliitilist dialoogi kolmandate riikidega. tahame võidelda rohkem ka inimkaubanduse vastu ning äh, teha seda nii Euroopa Liidus kui kolmandates riikides. mis puutub elude kaitsmisse, siis nõudsime omalt poolt äh, uue Euroopa piirikaitsesüsteemi eurosuurile ellurakendamist, see aitab tabada laevu ning kaitsta elusid. soovisime ka tugevdada meie ühise piirivalveagentuuri Frontexi tegevuse tugevdamist Vahemere ning Kagu-piiri piirkonnas. peale selle öö, äh, leidsime, et väga oluline on kaaluda ka lühiajalisi meetmeid, sellepärast palusime uuelt Vahemere rakkerühmalt, mille tööd juhib Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikide, meie diplomaatilise teenistuse ja teiste agentuuridega, et nad kiiresti teeksid konkreetseid operatiivseid ettepanekuid, kuidas paremini kasutada Euroopa poliitikat ja instrumente me tuleme varjupaiga ja rändeküsimuse juurde detsembris tagasi Ehm, tegemist on äh, väga kompleksse fenomeniga, nii et meil on vaja pikaajalist arutelu ja me teeme seda juunikuus kahe tuhande neljateistkümnenda Euroopa äh, Ülemkogu raames. daamid ja härrad, nagu me oleme laialdaselt meediast näinud, leidsid äh, käsitlemist ka hiljutised sündmused luure probleemide osas Euroopa kodanikud on väga suures mures ning sellest lähtusid ka meie arutelud. kodanike mure on täiesti arusaadav, arusaadav, selline partnerlus, nagu on Euroopa ja USA vahel, peab tuginema austusele ja usaldusele ja see kaasab ka luurealast koostööd, usalduse puudus luureandmete kogumise valdkonnas, tegemist on väga määrava elemendiga terrorismivastases võitluses võib kahjustada meievahelisi suhteid. Prantsuse ja Saksa riigipead tõid ühisavalduses välja, et nad soovivad kahepoolsi kõnelusi Äh, USA-ga selleks, et enne aasta lõppu leida vastastikust mõistmist luureandmete kogumise valdkonnas ning soovivad ka rohkem selgust selle kohta, kuidas USA luureandmeid kogub. teised äh, Euroopa Liidu liikmesriigid on teretulnud selle algatusega liituma ning praegu püüame arut-, äh, arutada USA-ga seda, kuidas tagada järelmeetmed selles valdkonnas see ei olnud aga ainus algatus. pärast Prismi süüdistusi juulikuus loodi Euroopa-USA töörühm andmekaitse ja järelevalve valdkonnas ning nad peaksid avaldama raporti enne aasta lõppu. ma olen kindel, et et Euroopa presidentide ja peaministrite ühisavaldus näitab USA-le, et me võtame seda küsimust väga tõsiselt ning et me ootame nende poolt äh, asjakohast vastust järgnevatel kuudel ja päevadel lugupeetud äh, parlamendisaadikud, me valmistasime ette ka Vilniuse tippkohtumist kuue idapartneriga, mis leiab aset kolme nädala pärast. me loodame seal astuda ajaloolisi samme, eriti just Ukrainaga, kuivõrd selles valdkonnas on olnud selged, selgeid edusamme Ähm, mis puutub äh, nendesse tingimustesse, mis eelmise detsembri Välisasjade Nõukogu välja tõi. Ukraina liidrid teavad, mida nad tegema peavad ja see assotsiatsioonilepe on lakmustestiks kogu idapartnerluse jaoks. loodame sõlmida sarnaseid lepinguid ka Moldova ja Gruusiaga, e, seda siis e, järgmisel sügisel. lugupeetud e, parlamendisaadikud, tegemist oli väga tiheda päevakavaga Euroopa Ülemkogu nõukoguga, eh, käsitlesime paljusid eleme-, väga olulisi elemente ja täitsime Lissaboni leppest lähtuvat Euroopa Liidu ehm, tööle strateegilise suuna andmise rolli suur tänu, annan nüüd sõna asepresident Šepkovitšile. Uh, uh, suur aitäh, lugupeetud uh, president, lugupeetud liikmed, daamid ja härrad. president Barroso kahjuks täna siia ei saanud tulla, kuna tal on, ta viibib visiidil, aga tahaksin siis rääkida ülemkogu just äh, komisjoni vaatevinklist, nagu president Van Rompuy juba üle kordas, ülemkogul kaeti väga palju erinevaid teemasid, digitaalmajandus, innovatsioon, majandusolukord VKE-de rahastamine, tööhõive, idapartnerlus, USA, luuretegevus Euroopas ja nii edasi. ma tahaksin alustuseks tänada Euroopa Parlamendi presidenti, president Schulzi väga konstruktiivse lähenemise eest ning sõnavõtu eest ülemkogul ning me nõustume täielikult tema üleskutsega selles osas, et tuleb prioriteetselt käsitleda praegu käimasolevaid õigusloomulisi äh, tegevusi. mis puudutab läbirääkimiste lõpetamist järgmise mitmeaasta finantsraamistiku osas eh, ning samuti kahe tuhande kolmeteistkümne, neljateistkümnenda aasta eelarvet, siis need on meie jaoks põhitähtsad. ülemkogul leidis aset väga äh, lai arutelu digitaalagenda üle, Euroopa Liit ei kasuta praegu täiel määral ära võimalusi, mida pakub talle digitaalmajandus ning seda eelkõige turu killustatuse tõttu selleks, et ülemaailmselt konkurentsivõimelised olla, peavad liikmesriigid algatusi tegema ning looma õiged tingimused äh, digitaalmajanduseks, samuti tuleb investeerida nii riigi kui erasektori poolt IKT-sse. ühisturu äh, tugevdamine on prioriteetne selle seisukohalt ning me loodame, et me suudame kiirelt edasi liikuda, äh, vastu võtta telekomi paketi ning samuti andmekaitse seadusandluse enne neljateist, kahe tuhande neljateistkümne aasta parlamendivalimisi. president Barroso samuti kutsus üles noorte tagatise ning noorsoo äh, tööhõive algatuse osas kindlates liikumine. mis puudutab äh, noorte tagatise äh, elluviimist, siis tuleb tegevuskavadega alustada enne aasta lõppu, nii et me saame ellurakendamiseni jõuda järgmise aasta alguses. samuti tuleb eraldada kuus miljardit eurot noorte tagatise jaoks ning me peame tagama ikkagi, et need vahendid liikmesriike suhtele. tuleb komisjon välja oma aruandega neis küsimustes ning eh, muidugi meie raportit eh, siis arutatakse ka parlamendis põhjalikult. me tervitame samuti toetust sellele, et tuleb eh, tugevdada toetust majanduspoliitika ning reformide elluviimisele Euroopa poolaasta raames. president Barroso siinkohal jällegi rõhutas, et tuleb võtta samme selleks, et tugevdada majanduspoliitika koordineerimist, seda äh, komis-, komitee meetodi alusel. pangandusliit, me nägime hea meelega seda, et nõu-, ülemkogus jõudi üldise lähenemisele ühtse ühtse kriisilahendusmehhanismi osas ning muidugi detailid ei ole kõik veel paigas, aga me peame tekkinud mom-, momentumit ära kasutama. ning äh, loodetavasti jõuame enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta parlamendivalimisi sellega ühele poole ning samuti, mis pangaresolutsiooni ning äh, äh, deposiit garantiide süsteemi, ka sellega me tahame selle aasta lõpuks ühele poole saada mis puudutab äh, pankade äh, aruannete äh, esitamist, siis te, siin on mängus Euroopa Liidu usaldusväärsus ja komisjon on teinud ettepaneku samuti Euroopa majanduse puhul suuremat rõhku pöörata sotsiaalsele vastutusele äh, me oleme koondanud samuti aruande, kus on, kus me oleme toetunud erinevatele näitajatele, mis puudutavad samuti sotsiaalvaldkonda. kuid siin jällegi on liikmesriikidel äh, põhiroll mängida. me räägime samuti, et komisjoni ettepanek äh, Refiti osas leidis äh, to-, leidis toetust üldiselt, see põhine olemasolevate reeglite läbivaatamisel ning samuti koostame omapoolse uusi ettepanekuid. muidugi peab olema tegemist e, ühise ettevõttega, siinkohal tahaks näha president Schulzi e, tema isikliku toetuse eest. Refit on e, hea programm, mille alusel me tahame jõuda õigusloomeni, mis oleks lihtsam, vähem koormama, kuid samuti on ilmselge, et Refit aitab vähendada halduskoormust majandusele, kodanikele, kuid ei tohiks mingil juhul äh, rahvatervist, töötajate huvisid, keskkonda äh, ja muud ohvriks tuua. meil on vaja sellist õigusloomet, mis kaitseb äh, nii töösnorme, kodanike keskkonda. Lampeduusa kohta me rääkisime samuti rändevoogudest ning on ilmselgelt, me peame leidma tee, kuidas lepitada omavahel humanitaarvajaduste katmine ning kuidas tagada ka turvanõuetes kinnipidamine ning samuti me näeme, et Balti valdkondades Euroopa Liit peab rohkem tegutsema, eriti mis puudutab päästeoperatsioone, samuti tuleb abistada piiririike, kus surve on suurem. me peame tagama parema koostöö samuti Äh, transiite ning päritoluriikidega selleks, et võidelda ka äh, inimkaubanduse ning organiseeritud kuritegevuse vastu. vastava rakkerühma loomist tervitati ning meil on suured ootused äh, siis järgmise nädalaga. Neil on kogu, pöördub selle teema juurde tagasi juba detsembrikuus ning president Van Rompuy juba ka viitas tulevasele idapartnerluse tippkohtumisele Vilniuses meie jaoks on samuti siinkohal tegemist ajaloolise võimalusega parandamaks suhteid meie äh, idanaabritega, seda tingimusel, et Ukraina ja teised riigid äh, tingimused täidavad. me oleme optimistlikud äh, ja loodame, et assotsiatsioonilepe ning kõige olema kaubanduslepe sõlmitakse Ukrainaga ning Moldova ning Gruusiaga alustuseks seda tööd. ning samuti me nägime, et riigi pead ja valitsusjuhid Äh, arutasid äh, luuretegevuse küsimusi Euroopas, äh, Prantsusmaa, Saksamaa alustavad kahepoolseid arutelusid Ameerika Ühendriikides selleks, et jõuda paremale arusaamisele üksteise tegevuse selles valdkonnas. Euroopa Ülemkogu oli väga rikkalik, ma usun, et me peamistes punktides saavutasime tõsiseid edusamme ning tegemist on ka hea aluseks äh, järgnevale tööle ülemkogul juba detsembris, aitäh! suur aitäh, lugupeetud äh, president Sõrkovitš! ja nüüd äh, esimese kõnelejana saab sõna proua Wortmann Kool, palun. Äh, suur tänu president Van Rompuy, lugupeetud asepresident, viimane ülemkogu tuli välja terve rea küsimustega, mida me toetame ning väga oluline on taastada usaldusväärsus ning tugevdada meie majandust, toetust VKE-dele ning tagada kodanikele töökohad. kõrge tööpuuduse määr on vastuvõetamatu ning meil on vaja struktuurilisi muudatusi selleks, et uuesti konkurentsivõimet ning majanduskasvu taastada, sellepärast on meil hea meel taastumise märkide üle majanduses, kuid samas oleme teadlikud, et edaspidi on vaja teha jõupingutusi, et tõelisi tulemusi saavutada ning äh, küsimus ei ole arvudes, vaid küsimus on töökohtades meie kodanike jaoks. toetame ülemkogu tehtud edusamme, kuid samal ajal oleme mures äh, selle pärast, kas Euroopa Liit saab oma prioriteete rahastada. lugupeetud juhataja, meie fraktsioon on pidevalt rääkinud sellest, et tänapäeval on meil vaja Euroopa Liidus jätkata äh, majandus- ja eelarvepoliitika konsolideerimist ja tugevdamist, sellepärast et mis mõjutab ühte pealinna, mõjutab ka kõiki teisi ning kui meil on midagi õppida majanduskriisist, siis seda, et tänapäeval oleme nii ühendatud, et meil on vaja luua õigusraamistik, mis lubab meie riikidel toimida selle liidu raames, mis meil juba olemas on. me peame eh, lõpule viima pangaliitu ja ühelgi eh, pangal ei tohiks enam lubada destabiliseerida kogu Euroopa Liidu finantssüsteemi, sellepärast usume, et peame pangaliidu lõpule viima võimalikult kiiresti enne meie ametiaja lõppu oleme juba andnud Keskpangale mandaadi pankade järelevalve teostamiseks, kuid see on ainult esimene samm. me peame edasi minema ühtse kriisilahendusmehhanismiga ning selle võtmeprojekti lõpule viima enne ametiaja lõppu ülemkogu tunnistas, et pangandusliit saab olla ainult siis usaldusväärne, kui see äh, hõlmab riiklikke backstop'e, sellepärast äh, me soovime, et äh, järgmisel ECOFIN-i kohtumisel lepitakse selles küsimuses võimalikult kiiresti kokku, sellepärast et pangaliidu usaldusväärsus on siin ohus. me peame olema muidugi ambitsioonikad, kuid meil on vaja eelkõige töökohti ja mitte võlakoormat ko-, koht-, kodanike jaoks, meil on vaja struktuurireformi, mitte maksutõuse. sellepärast, et ainult siis saavad VKE-d õitseda ning tagada töökohti praeguste tõkete eemaldamine ning ühtse turu süvendamine aitab meil liikuda selle eesmärgi suunas. rahvapartei toetab täielikult ülemkogu üleskutset vähendada bürokraatiat ja kergendada õiguslikku koormat, eriti just VKE-de jaoks, sest nemad on majanduskasvu ja töökohtade mootoriks me peame jääma siin kaugele püüdlikuks ka kuus paki ja kaks paki küsimustes ja meie tagame, et me jätkame selle tööga, muidu võib Euroopa Liidu usaldusväärsus ning meie uus majandusjuhtimine uuesti ohtu sattuda. kui reformiprotsess aeglustub, siis äh, kaotame mitte ainult hoo, vaid võime tagasi libiseda sellesse kriisi, millest me oleme just hakanud üle saama uus statistika Iirimaalt näitab, et eelarve vastutustundlikkus koos reformidega töötab ning me peame jätkama just selles suunas. kuid eelkõige on meil hea meel selle üle, et ülemkogul õnnestus lõpuks puuduv rahastus leida kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. me oleme lihtsalt üllatunud, et seni sellega nii kaua läks, juba juulis olime veendunud, et kokkulepe on saavutatud. parlament oli oma põhinõudmistes väga selge, eelkõige kolm koma üheksa miljardit kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks tuli ära maksta ning palusime läbivaatamisklauslit ning kolmandaks ootasime kõrgetasemelist töörühma, et omavahendite süsteemi loomist kaaluda. Need olid täiesti mõistlikud nõudmised ja me usume, et ja me uskusime, et nendega lepiti kolm koma üheksa miljardit ei ole mingisugune uus raha, vaid see on see raha, mida liikmesriigid ja paljudel juhtudel need liikmesriigid, kes seda küsimust blokeerisid, on juba ära kulutanud nad on kulutanud seda sellistele programmidele nagu äh, Erasmus, kus kakssada viiskümmend tuhat noort saab igal aastal minna kuhugi mujale ülikooli õppima. see on raha, mida kulutati taristuprojektidele, uute äh, maanteede ja sildade ehitamisele. tuletan teile meelde, et üksteist tuhat kilomeetrit äh, teed ehitati või parandati tänu sellele, seda raha kulutati ka energiasektorile selleks, et me oleksime vähem sõltuvad kolmandatest riikidest ning vaadates Lampedusa tragöödiat, oli see ka raha võib-olla mitte piisavalt, mida kulutada äh, Frontexile selleks, et tagada meie piiride turvalisus, parlament palub, et need arved lihtsalt ära makstaks sest need ja ka teised ühised ettevõtmised, mida rahastatakse mitmeaastasest finantsraamistikust, on kasuks kodanikele kõigis, kõikides liikmesriikides. kallid kolleegid, põhjus, miks ma selle punkti juurde tagasi tulin ja miks meie fraktsioon kaitseb tugevalt meie finantsaspekti kordaseadmist, on see, et Euroopa Liidu eelarvet on vaja kärpida, kuid samas kutsume üles rohkem Euroopa Liidu tasandil tegutsema, näiteks rände valdkonnas, millele ma just viitasin. lugupeetud juhataja, vaadakem, mida me täna äh, arutame ka teised küsimused, mida ülemkogul käsitleti, mida riigipead ja valitsusjuhid soovivad teha Euroopa Liidus, nad tahavad, et Euroopa Liit äh, investeeriks innovatsiooni, soodustaks ühtset äh, digitaalset ja telekommunikatsioonide turgu. Nad tahavad, et me viiksime digitaalse ühtse turgu lõpule kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. see on midagi, mida meie fraktsioon täielikult toetab, sest me usume, et sellised investeeringud äh, tõmbavad ligi erasektori investeeringuid mis äh, muudavad selle investeeritud raha nelja või viiekordseks, samuti usume, et ühtne investeerimine haridusse ning uute oskuste väljaarendamisse loovad töökohti, kuid me oleme ka öelnud, et kui me soovime töökohti luua, null euro eest, siis on ainuke võimalik lahendus siin ühtne turg. digitaalne ühtne turg pakub eriti äh, kasutamata potentsiaali. IT-sektor äh, ainuüksi näeb ette kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks üheksasadat tuhandet vaba töökohta ning meil on vaja ühtset Euroopa Liidu tasandi tegutsemist selles valdkonnas. samuti on meil vaja luua õiged tingimused kaugele ulatuvate investeeringute jaoks, nii ähm, ähm, äh, traadide kui ka tavalise internetivõrgustiku väljatöötamiseks, sellepärast oleme toetanud noorte algatust ning noorte garantiid, mida arutas ka ülemkogu, sest üks peamistest prioriteetidest on endiselt noorte tööpuudusega võitlemine. väga lihtne Äh, see kõik on väga lihtne, me ei saa lihtsalt toimida ühiskonnaga, kui pooled noortest on töötud. Euroopa ei ole ressursside kontinent, sellepärast peame rõhutama oskusi, haridust, elukestvat õpet ning liikuvust isegi rohkem. see on alati olnud meie argument siin parlamendis ja äh, oktoobris hääletasime äh, ametialaste kvalifikatsioonide poolt kuid minu küsimus on selles, kes maksab kõikide nende algatuste eest, kui mitte Euroopa Liit ja MFF, see ongi meie põhiline mureküsimus, et äh, me liigume siin suurema kärpimise suunas ja meie mure on, et me algatame uusi äh, algatusi kuhu Euroopa Liit on kaasatud, kuid me ei ole võimelised vastutama nende rahastamise eest. kahjuks tähendab see seda, et ülemkogu kas lubab programme, mis päevavalgust ei näe või et äh, puudujääk, mida oleme nii teravalt tunnetanud riiklikel tasanditel, näeme nüüd ka Euroopa tasandil. Euroopa Liit on Euroopa riikide pühendumus koos töötada ning rahastada neid ühiseid lahendusi, milles kokku lepime. meie fraktsioon püüab töötada tugeva Euroopa suunas just siin ja me usume, et koostöö tegemine toob endaga kaasa lisandväärtust, mis on kasuks kogu Euroopa Liidule, aitäh! aitäh proua Wortmannile! ja nüüd saab sõna härra Guerrero. No... aitäh äh, lugupeetud president, lugupeetud asepresident, teid ei üllata see, kui ma ütlen, et minu fraktsioon äh, ei näe asju samamoodi, mis puudutab siis äh, Euroopa Ülemkogu tulemusi. ja see oli ka oodatav selliste ürituste puhul on meil alati teistsugune arvamus. mõne aasta eest äh, oli Hispaanias levinud üks selline veidi rumal nali, et küsiti, et kas küsi-, et küsiti kelleltki, et kas äh, ilm on soe või külm. vastus oli, et äh, ei soe ega külm, null kraadi. et äh, kõik on äh, külmunud äh, kinni Brüsselis äh,, Hispaanias ja mujal. ja see on ka äh, selle ülemkogu tulemus, et ei ole ei soe ega külm. mõned ei olnud liht-, avaldanud lihtsalt piisavalt palju survet, et äh, tulemusi saavutada ja tulemus ei vasta ka meie ootustele ja selles mõttes see muidugi vastab meie ootustele, et meie ootused nagunii ei olnud eriti kõrged. euro ei ole sellises kriitilises olukorras äh, kui veel aasta tagasi nii et äh, haige ei ole enam intensiivravipalatis, vaid on äh, tavalises äh, haiglaosakonnas, aga kui nüüd haiget ei ravita, siis muutub haigus varsti krooniliseks. nõukogu komisjon, paljud liikmesriigid on sattunud sellisesse Äh, spiraali, et äh, jumal tänatud, nüüd on see kriis äh, möödas ja me saame veidi hinge tõmmata, aga meil ei ole tegelikult mingit põhjust hinge tõmmata. sest faktid on endiselt halvad, mis puudutab majanduskasvu viimases kvartalis euroalal oli majanduskasv ainult null koma kolm protsenti. kui nüüd vaadata äh, tervet aastat ja võrrelda eelmise aastaga, siis on endiselt äh, null, miinus null koma viis protsent. ehk tegelikult on tegemist majanduslangusega ja paljudes äh, paljudes riikides on, on tööpuudus üle kümne protsendi, viies riigis on tööpuudus üle viieteist protsendi ja kahes liikmesriigis üle kahekümne viie protsendi ja majandusteadlased ütlevad, et selleks, et äh, tööpuudust vähendada äh, alla viieteist või kümne protsendi, äh, läheb terve aastakümme aega. iga neljas eurooplane on täna vaene ja neid vaeseid on tekkinud järjest rohkem, nii et me tõesti ei saa kuidagi iseendaga rahul olla inflatsioon on null koma seitse protsenti, see ei ole kunagi olnud küll nii va-, äh, madal, aga ja euro on äh, alahinnatud, nii et äh, me võiksime kasutada ekspansiivseid monetaar-, rahapoliitikaid ja paljudes riikides ei ole probleeme riigivõlgadega, nii et nemad peaksid sellist poliitikat rakendama. loomulikult on meil vaja pangandusliitu ja ühtset järelevalvemehhanismi, see on olnud tõesti edusamm, aga kõik need ülejäänud küsimused, millega veel tegeldakse, ühtne kriiside lahendamise mehhanism või vastav äh, fond, need ei ole äh, veel juba, need ei ole veel äh, Äh, loodud äh, ja need siis tulevad siis kas aastal kaks tuhat kuusteist või kui läheb läbi nõukogu komisjoni soov või aastal kaks tuhat kaheksateist, kui lähevad läbi nõukogu soovid ja alles siis äh, oleks meil võimalus reaalselt ka probleeme lahendada. Ähm, me ei saa olla Äh, nõus USA lähenemisega ähm, äh, ei ole, ei liigu pealt kuulata oma liitlasi, Euroopa Liidu liikmesriike ei saa leppida ka sellega, et kodanike eraelu ei ole puutumatu, vaid neid kuulatakse pealt. Euroopa Liidus oleks tegemist kuriteoga. eraelu, õigus eraelu kaitsele on põhiõigus Euroopa Liidus ja nõukogu see reaktsioon oli nõrk, meie reaktsioon oli, parlamendi reaktsioon oli palju äh, tugevam, et me soovisime SWIFTi lepingut äh, Äh, katkestada ja kodanikuvabaduste komisjon äh, edastas äh, eelmisel nädalal Ameerikas ka oma seisukoha, et parlament on väga harjutanud ja nüüd üritatakse tegeleda USA-s sellega, et näha, milline on kahepoolne reaktsioon, mitte üksnes kahepoolne reaktsioon. me ei saa olla nõus nõukogu otsustega, mis puudutasid andmekaitsepaketti, andmeka-, õigusandmete kaitsele on põhiõigus, meil on seda vaja otse korda tagada. see puudutab ka siis ülesannet vabakaubanduslepingute läbi, lepingu läbirääkimises USA teostata järelevalvet Euroopa Liidu tasandil, vaid eh, samuti eh, eh, kui kaasatakse kriisilahendamisfond, siis see võimaldaks tagada suurema usalduse pankade vastu uuesti ning suudaks kiiremini kriisist väljuda. rahandusliidu kohta me näeme, et ülemkogul hoolimata sellest, mis öeldi, me teame, et praegused meetmed ei ole päris äh, vajalikud EMU osas mingeid edusamme ei saavutatud, meil on vaja uut korraldust Pangandusliidu kohta ja kriisilahendusfondiga seoses ning meil on vaja tõsta suutlikkust eurotsooni äh, jaoks, aga Äh, kriis läbi ei ole ja me peame, kui me jätkume äh, samamoodi nagu siiani on tehtud, siis tõenäoliselt äh, kaheksas ei ole enam ühtegi liikmesriiki kahekümne aasta pärast. rändeküsimustes. me kahetseme, et selline sündmus aset leidis. nüüd tuleb aga konkreetseid samme astuda, meil on vaja kooskõlastatud Euroopa rändepoliitikat, me ei tohiks lihtsalt maha suruda igasuguseid ettepanekuid. me leiame, et see on äärmiselt küüniline lähenemine ning samuti kui leidis aset suur rändajate laine Põhja-Aafrika riikidest kriisi tõttu, mis kaasnes araabia kevadega või talvega või kuidas seda me ka ei nimetaks, siis tuleb ütelda, et me ei olnud toona valmis, me ei ole ka ei, nüüd valmis, nüüd Süüria konflikti puhul me endiselt ei ole valmis me, kas ootame tõesti maini kaks tuhat neliteist, me näeme, et asjad muutuvad üha hullemaks liikmesriikides, kui me samamoodi jätkame, siis eh, Liibüas, Liibanonis, mujalgi eh, võivad tekkida eh, väga tõsised probleemid ning me endiselt ei ole valmis, aitäh. aitäh ja nüüd Rebecca Harms, palun. lugupeetud presiidium, lugupeetud kolleegid ka minu jaoks ja paljude teiste kodanike jaoks, kes arvavad, et äh, Brüssel kaitseb ühiseid Euroopa huve, oli viimane ülemkogu suureks pettumuseks. ma ei tea, mis, miks nad selle Lampeduusa üldse päevakorda panid, kui nad ei olnud üldse võimelised siis ka midagigi muutma ühises äh, varjupaigapoliitikas, rände- ja varjupaigapoliitikas? ma ei ütle, et juba, et neid äh, reegleid nagu, nagu nii paljudes riikides ei rakendata. me ei äh, saa hakkama praeguses, praeguse olukorraga, mis puudutab Süüriat ja meie Aafrika poliitikas tuleks ka kindlasti rääkida, sest äh, meie jaoks ei ole ju uus asi see, et äh, rändevool on äh, põhjused ning kodanikeõiguste ja andmekaitse teema, me teame nüüd mitte ainult seda, et meid kuulatakse pealt tänu Edward Snowdenile, vaid me teame ka seda, et Saksa kantslerit kuulatakse pealt äh, pärast seda, kui äh, keelduti Iraagi sõjas kaasa löömast. milline reaktsioon tuleb siis sellele uudisele Brüsselis? mitte mingit reaktsiooni ei tule. andmekaitse põhimäärus äh, lükatakse edasi, otsustatakse saata delegatsioone Washingtoni ja Saksamaal loen ma siis, et meie kõige kõrgem spioon läheb äh, Washingtoni selleks, et äh, rääkida seal ameeriklaste kõige kõrgema spiooniga sellest, et äh, kas ühistes suhetes ja ühistes reeglites on vaja midagi muuta. minu arvamus on, et Euroopa kodanikel on õigusega arvamus, et äh, see et ülemkogu on selles küsimuses täiesti läbi kukkunud. meie Euroopa Parlamendis toetasime seda, et me katkestaks SWIFTi lepingu. mina arvan ka, et tuleks edastada, katkestada lennureisijate andmete edastamine. tegemist on äh, tohutult suure skandaaliga, mm, et ameeriklased äh, ütlevad, et nad kaaluvad tööstusspionaaži vähendamist või piiramist, aga järgmisel nädalal jätkuvad äh, ikkagi läbirääkimised. kui tegemist ei ole Euroopa väärtuste mahamüümisega, siis äh, kuidas ma peaksin seda nimetama? ning kolmas teema, mis on äh, väga pakiline, on, et me oleme tasahaaval jõudnud selleni, et meile antakse teada Merkeli revolutsioonist ja lõpuks räägiti veidi ka sellest, et võib-olla lõpuks on siiski veidi raha ka selleks, et äh, võtta äh, konjunktuurimeetmeid, aga ainult tingimusel, et äh, kriisiriigid allu, allutavad end Angela Merkeli mõtetele ja viivad ellu proua Merkeli plaane ning ma tahaks küsida, et kas meie president Martin Schulz, keda nimetatakse nüüd mamma lemmikuks, et kas tema võtab selles arutelus sõna ja et mis on siis nüüd Euroopa Parlamendi otsustest saanud, mis puudutab ühiseid, puudutavad ühiseid väärtusi, ühiseste otsuste langetamist ja mitte üksnes Eurotsooni otsuste langetamist, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra von Orden well,. The... suur tänu. ECR äh, on eriti rõõmus ähm, kaubanduspoliitika laiendamise, äh, idapartnerluse ning äh, digitaalturu lõpuleviimise plaani üle. samuti öeldi, et Euroopa Liit peaks äh, sekkuma vähem asjadesse, mis on äh, riiklik, riikide valitsuse äh, mure, kuid Berlemonis läheb asi edasi nagu alati, võtkem ühe näite sadamateenuste direktiiv, see võeti siin üles mitmel korral, kuid miks see siis nüüd jälle äh, üles tõsteti, võib-olla äh, saab volinik Kallast siin veenda uuesti ümber mõtlema. muidugi on ähm, võimalus äh, liigset reguleerimist vähendada, vähendades direktoraatide arve, vähem projekte tähendab vähem bürokraatiat ning vähem Euroopa Liidu eelarvet, siin on mitmekordne kasu. samuti on meil hea üle edusammude osas Kanadaga, kuid me ei saa nüüd loorberitele puhkama jääda. meil on mure Indiaga edusammude puudumise üle, miks seda ei arutatud, siin kaotame võimaluse järgmisel aastal valimiste puhul nii siin kui ka seal ja ka USA kaubanduslepe, me ei tohi siin kaotada seda võimalust käest, mis puudutab rändeküsimus, siis äh, Lampedusa asjus rõhutati Frontexi rolli. palju on äh, räägitud piiririikide probleemidest, kuid ei mõisteta, et üle kahe kolmandiku sisserändajate taotlustest äh, ähm, esitatakse põhjapoolsetes riikides, kaasa arvatud ka minu koduriigis, küsimus ei ole uute rändevormide loomises või ka praeguste probleemide lahendamises, vaid ennetamises ning äh, piiriprobleemide lahendamises Põhja-Aafrikas. meil on vaja praktilisi lahendusi, mis vastavad meie kodanike muredele selleks, et äh, teha lõpp äh, pidurdamatule sissevoolule Euroopasse ning lõpetada see pehme suhtumine, mis tekitab ainult probleeme juurde. mis puudutab luureandmete küsimust, siis ähm, äh, kas te olete lugenud viimase aja kommentaare äh, asepresident Redingi sulest? ta ütleb, et et meil on vaja Euroopa luuretegevuse tugevdamist selleks, et läbi rääkida võrdsel tasemel USA-ga. NSA-l on vaja Euroopa osapoolt mis siis nüüd järgmiseks, härra president? nii et siin ei ole mingisugust põhimõttelist küsimust, ainult Euroopa mandariinide poolne vastumeelsus. ja Äh, silmakirjalikkus, see näitab, äh, kui kaugele on reaalsusest liikunud Euroopa Komisjon, nad ei mõista, et äh, üha rohkem Euroopa Liidu pädevuse laiendamine ning komisjoni pädevuse laiendamise aeg on möödas, nüüd peab vastupidi hakkama tegutsema, Euroopa Liit peab palju vähem tegema ning tegema seda paremini, aitäh. tänu, härra Van Orden, nüüd palun äh, Äh, härra Zimmer. Ähm, president. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid. kui me räägime viimasest Euroopa Ülemkohust, kogust, siis ma arvan, et äh, tuleb õigusega öelda, et äh, et tegemist oli kasutamata jäetud võimalust, et mm, ülemkoguga täna ja järgnevatel nädalatel Euroopa Parlamendis tutvustatakse viimaste Eurobaromeetri uuringut ning üks asjadest, mis välja tuli, oli, et usaldus institutsioonide vastu ja valmisolek valima minna on väga suurel määral vähenenud ning ma arvan, et see, mida me nägime ülemkogul, ei taga seda, et valijad läheksid valima äh, järgmise aasta mais ja otsustaksid, et äh, millist Euroopa Liitu nad soovivad. ma arvan, et tegemist on poliitilise läbikukkumisega, millega peavad silmitsi seisma siis äh, ka need, kes ülemkogul osalesid. me ei saanud mingisuguseid lahendusi meie rändepoliitikale mm, Lampedusaga ei tehtud tegelikult mitte midagi, ähm, ei ähm, võetud seda ajendiks selleks, et vaadata läbi meie rände ja, ja varjupaigapoliitika, ähm, mm, saadeti tagasi järjest rohkem põgenikke äh, Euroopa Liit ei, ei ole, Euroopa Liidu riik, riigid ei ole üksteisega äh, solidaarsed ja kui me nüüd ütleme, et tuleb tuleb siis ähm, äh, kõrvaldada põhjused äh, päritoluriikides, siis ma tahaks küsida, et milliseid põhjuseid silmas peetakse, et siin tuleks tagada see, et Euroopa Liidu poliitikad oleks kooskõlas, siis tuleks tagada kooskõla sellega, et aastatuhande eh, arengu eesmärkidega, aga mitte midagi ei toimu ja kui lihtsalt tõstatatakse suuri teemasid, eh, näidatakse, tehakse suuri sõnu, aga kui on vaja eh, hakata neid sõnu rahastama, siis seda ei tule kui isegi ei räägita mitmeaastasest finantsraamistikust, siis ma tahaks tõesti küsida, et mida see peaks tähendama. me paljudes küsimustes oleme endiselt äh, tee alguses, me oleme kuulnud, et äh, Merkel soovib oma äh, rahastamismudelit Euroopa Liidule peale suruda ja ma ei näe mitte midagi, et kuidas motiveerida noori minema valima te ei saa kõike jätta meie kui saadikute ülesandeks, et meie kuulutaks, et kui tore asi on Euroopa Liit, ehkki on, tegutseda on vaja nii paljudes valdkondades, see ei saa nii olla. valitsused kannavad siin tõesti väga suurt vastutust ja väga kiiresti oleks vaja tegutseda ma tahaksin nüüd äh, e-, edasi küsida. Euroopa Pangandusliidu äh, tegevuskava, me teame, me kõik ju, et kui midagi ei tehta, siis tuleb järgmine pangakriis ja me oleme täpselt sama halvasti ette valmistatud. zombipankade jaoks ei ole mingit regulatsiooni, millega teha, mida nendega teha, ei ole mingit äh, selget sõnavõttu, et mida siis, mis saab pankade, pangakriiside lahendamisfondist ei ole mingeid äh, selgeid otsuseid, et kes mida peab kinni maksma, kes peab vastuse, vastutuse võtma. me ei ole mitte sammugi edasi jõudnud ja nüüd äh, lubatakse meile tulemusi järgmistel äh, ülemkogudel ja kui ja siis parlament võib kaks nädalat hiljem oma kommentaari anda ja kedagi see ei huvita mul on äh, jäänud mulje, et sellised üritused nagu siin tänane on lihtsalt muutunud sellisteks kohut-, kohustuslikeks harjutusteks. mida, mis äh, meie ähm, nõudmistest on äh, arvesse võetud, mis puudutab näiteks eelarve probleeme, et kaheksateist miljardit et kas, kas me saame selle raha või mitte, see, mida me oleme kuulnud, on täielik nonsenss e, ja noorsoo, noorte tööpuuduse vastane võitlus e, ei hakka toimima. Te räägite digitaalsest Euroopast, aga nende vastavate programmide rahastamine järjest väheneb. seda ei ole, see on täiesti üle mõistuse, iga majandusinimene või äh, teab, et see ei saa toimida ja poliitikud peaksid seda teadma, aga teie, härra president, peaksite seda teadma ja ma loodan, et teie oma äh, haamrilöögiga ainult kinnitasite seda. aitäh ja nüüd äh, saab sõna härra Farage. Uh, suur aitäh, pikka aega pole nähtud, täna viiendal novembril on äh, tegemist suure tähtpäevaga Inglismaal vastan, aga nelisada aastat tagasi üritati õhku lasta parlament äh, ja meid hävitada, see oli väga äh, vägivaldne lähenemine, teil on hoopis tehnokraatlikum lähenemine, äh, teil, teil kolleegidel, te räägite meie algatustest, noorte tööhõivest ja nii edasi, aga tegelikult see on niimoodi, et midagi siin liidus ei parane. kaheksateist aastat järjest on äh, asjad halvemini läinud nüüd üheksateist juba ja äh, teie edal äh, väldite kriitikat. kasvunäitajad on päris kummalised ning noorte töötus on saavutatud viisteist protsenti enam paljudes riikides. nüüd on tekkinud opositsioon, mis on päris tõsiseks muutunud mõned aastad tagasi sattusin äh, raskustesse, kui küsisin, kes on teie rätsepaks. ning ma sain trahvi äh, kolme tuhande äh, euro ulatuses, me näeme, et nüüd te olete väga šikk, aga teie legitiimsus sellega seoses ei ole üldse kasvanud. Teie komisjon, parlament kellelgi ei ole nüüd paremat, suuremat kontakti tavaliste inimestega kui varem. ja tõesti, järgmise aasta mais väga traagilised, väga tõsised sündmused võivad aset leida. Te võite aga peatada need mustad jõud, kes siia parlamenti sisse tungivad ja tunnistas avalikult, et nüüd on kätte jõudnud aeg legitiimsust tõsta või vastasel on need, neid teha seda läbi äh, rahvaküsitluste, mis oleksid vabad ja ausad liikmesriikides. prantslased, hollandlased ütlesid, et teid ei peaks üldse olemas olema. Te hääletasid selle vastu, aga te ikkagi jätkate. kas te olete valmis nüüd istuma edasi ja ootama äh, valimiste tormi või võtate, teete selle algatuse ning äh, legitimiseerite selle Euroopa Liidu? aitäh! aitäh! nüüd äh, saab sõna härra Stadler, palun härra president, armsad kolleegid, esmalt äh, härra Van Rompuy, ei ole ma teie hinnanguga nõus ja ma ei ole kindlasti ainus, et äh, finantskriis on läbi ja et äh, te saite seda konstateerida ülemkogul. Te lihtsalt ostsite miljardite eest aega, aga midagi rohkemat te ei teinud. ja kodanikel on õigus saada selgeid andmeid ja ma nüüd äh, äh, ajapuudusel räägin järelduste punktidest kolmkümmend kolm ja kolmkümmend neli. juttu on seal sellest, et äh, halvas olukorras panku saneeritakse tulevikus ühise kriisilahendusmehhanismi raames, aga Saksamaa rahandusminister Stoible ütleb, et pankade päästmiseks ei kasutata maksumaksjate raha ja mitte mingil juhul ei tule see raha ESM-ist. ja tema tugineb äh, oma sõnades äh, SPD partnerile ja ütleb, et seal on sarnased arvamused ja nii me ka toimime, et äh, mitte mingit maksumaksja raha pankade päästmiseks ei kasutata, nii et me tahame selgust saada, me tahame äh, teada, et kuidas te panku kavatsete finantseerida, nagu, nagu, millest on juttu punktides kolmkümmend kolm ja kolmkümmend neli. ja proua Merkel ning tema koalitsioonipartner SPD välistavad sellise lahenduse. ning proua Lagarde nõuab jälle kümneprotsendist maksu kõigilt, äh, kõigilt hoiustelt, see on täiesti ennekuulamatu. meie nõuame, et, et ülemkogu ja komisjon enne valimisi äh, meiega selgelt keelt räägiks, et äh, kodanikele pidevalt ei vali, valetata ning järgmine punkt puudutab teie poolt kiidetud äh, pangandusjärelevalvet, et kuidas äh, see peaks toimima, aga neid reegleid ei ole, te kaotasite need reeglid ära. Need viimasedki reeglid, mis olemas olid, on äh, lihtsalt ära kaotatud. millised reeglid peaksid kehtima? Öeldakse, et Basel kolm, sellest piisab. Basel kolm aga ei ole sobiv selleks, et et hulluks läinud finantsspekulante ohjeldada või neid panku päästa äh, Äh, kes ähm, ei anna panku, äh, kes ei anna laenu VKE-dele. Äh, milliste reeglite alusel võib pankadele, milliseid reegleid võib pankadele kehtestada? ning teil peavad olema selged reeglid, te peate meile edastama selged reeglid, mida meil praegu ei ole. Need asjad näitavad, et ei ole mingeid probleeme lahendanud, vaid äh, miljardite eest olete te äh, lihtsalt aega ostnud ja äh, maksumaksjad kindlasti mm, trahvivad teid selle eest järgmistel valimistel ja, ja teevad seda õigusega. suur tänu, nüüd äh, anname sõna vastajatele, kõigepealt härra Šeftšovitš, palun. suur tänu. ma arvan, et olen nõus kõikide nende kõnelejatega, kes tuletasid meile meelde, et majanduse taastamine on veel väga habras. see oli ka väga selgelt välja toodud minu sõnavõtus, et me näeme majanduse taastumise märke, kuid see on veel väga habras. ning muidugi ei saa siin nüüd loorberitele puhkama jääda, sest me teame, et töö turg reageerib kuue või pikemaajalise ajaga pärast majanduse taastumise algust, sellepärast peame omalt poolt tegema kõik võimalikku, et konsolideerida majanduskasvu, et näha tööhõive kasvu kõikjal Euroopa Liidus. olen nõus ka kõigi nendega, kes soovivad, et Euroopa Komisjoni liikmesriigid teeksid noorte heaks rohkem ära, ma arvan, et üsna selge on, et Äh, oleme siin välja arendanud uusi instrumente, kuid äh, olin pisut üllatunud, äh, kui vaatasin, kui palju liikmesriike on juba loonud noortegarantiide skeeme me oleme ainult kuuendal, kuuelt liikmesriigilt saanud vastavaid vastuseid ning soovime, ülejäänud liikmesriikidele, eriti just nendele, kus see probleem on eriti terav, öelda, et äh, nad neid skeeme kasutaksid ja kasutaksid Euroopa Liidu rahastust, mis on selle UMFF-i skeemi raames äh, eraldatud ning äh, soovitavalt enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuari. me oleme pühendunud äh, Äh, siis tööturu signaalide äh, kaalumisele ning äh, mis meil veel puudub, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks on meil IT-valdkonnas peaaegu miljon vaba töökohta, see on üsna murettekitav samas, sellepärast et meil on ühel ajal nii palju töötuid noori ja samal vaatame, kuidas importida tööjõudu kolmandatest riikidest. nii et siin on oskuste puudus ja sellest Ähm, probleemist on oluline üle saada, nii et me saaksime äh, noortele tagada oskused ning äh, lahendada seda tööpuuduse probleemi. pangaliit on äh, määrava tähtsusega ja ma arvan, et oktoobri tippkohtumine oli väga oluline just äh, hea õhustiku loomise osas, et me mõistame, et meil on vaja juba detsembriks selgeid edusamme, meil on vaja taastada usaldusväärsus ja peame ette valmistama kõik finantsinstrumendid ja kõik süsteemid põhjalike kontrollide läbiviimiseks, mida teeb Euroopa Keskpank järgnevatel aastatel pangandussektoris Euroopa Liidus, ma arvan, et see on viimane pusletükike mis on vaja kokku panna selleks, et taastada Euroopas usaldusväärsus ja majanduse taastumine ning parandada pangandussektori olukorda. loodan, et ka rahandusministrid mõistavad, kui kiireloomuline küsimus see on ning vastavad meie üleskutsetele Ülemkogu parlamendi ja komisjoni poolt. kui asi puudutab rahastamisskeemi, siis Äh, tahaksin öelda, et äh, siin äh, kutsume liikmesriike üles meid aitama kriitilist massi saavutada, luues finantsinstrumente, mis aitaksid meil alustada palju tugevama reaalmajanduse rahastamisega eriti just VKE-de puhul. siin näeme teatud liikmesriikide puhul kõhklusi ja ettevaatust, kui asi puudutab seda skeemi, kuid loodetavasti pärast ähm, riigipädev valitsusjuhtide arutelu võetakse see instrument vastu palju entusiastlikumalt ning äh, rakendatakse elu nii kiiresti kui võimalik. mis puudutab Euroopa poole aastat ning uut majanduskasvu aruannet, siis komisjon tuleb välja oma ennustustega ning analüüsib praegust majandusolukorda novembri keskpaigas ning loodame, et Äh, õpime Euroopa poolaasta kogemusest sellel aastal ja eelmisel aastal selleks, et äh, uuendada ning parandada majandusjuhtimist. mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja neljateistkümnenda aasta eelarvet, siis te teate, et äh, praegused läbirääkimised on väga tundlikud, kuid komisjoni poolelt on olemas teatud optimism ning soovime kindlasti leida lahendust praegu veel õhus olevate probleemide lahendamiseks. loodan, et äh, poliitilise tahte olemasolul saame katta kõik äh, valdkonnad ja ühendada need punktid ja see probleem laheneb võimalikult kiiresti. mis äh, puutub TTIP-sse ja andmekaitsesse, siis üsna selge on ja ka komisjon on saatnud tugeva signaali et meie USA partnerite usaldusväärsus on vaja taastada, samas usume, et äh, läbirääkimised äh, TTIP üle peaksid jätkuma, sellepärast et äh, me ei, ei leia, et vabakaubanduslepe peaks olema mingi kingitus USA-le, vaid see on eeliseks mõlemale poolele ja ma arvan, et me peame läbirääkimistega jätkama selleks, et äh, saavutada äh, standardiseerimine äh, kaubandusvaldkonnas ning tagada ka andmekaitse ning selle, et Euroopa kodanike eraelu on kaitstud ja seda saab saavutada, kui on olemas Euroopa Liidu ühtne seisukoht selles väga tundlikus küsimuses. viimase punkti küsimuses vastuseks härra Van Ordenile, mis puudutas halduskoormust, siis enne ülemkogu kohtusid komisjoni president, Briti peaminister ning öö, äh, öö, äh, tööstuse esindajad ning nad tervitasid kõik äh, Refiti programmi. see on väga tõsine küsimus ning äh, meil peab olema tugev koostöö siin Euroopa Parlamendi ja äh, nõukogu vahel, sest paljud lihtsustamisettepanekud on seadusandja laual endiselt ning vastavaid jõupingutusi on vaja teha. mis puudutab halduskoormuse vähendamist, siis me oleme vähendanud administratsiooni, me vähendame seda viie protsendi võlla ning eh, samas peavad ametnikud rohkem tööd tegema sama palga eest, eh, mis nüüd on külmutatud ja ma ei hakkaks võrdlema muidugi komisjoni suurust eh, teatud riigiaparaadi osakondadega Ühendkuningriigis, mis on palju suuremad seal ähm, ja suur tänu teile! Grazie, grazie, Septovitš. suur aitäh, härra Septovitš. ning president Van Rompuy, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. keegi ütles, et tegemist oli üllatusteta ülemkoguga, aga ma pean ütlema, et osad äh, reageeringud siin on ka üllatusteta. tihti jääb mulle mulje, et kuulen äh, seda, mida on juba öeldud korduvalt aga ülemkogu koosseis äh, siiski on äh, sügavalt muutunud äh, viimase aasta jooksul. sellest hoolimata osad teist kritiseerivad ikka samamoodi, aga see on nüüd poliitiline märkus. ma ei kasutanud sõna, mida kolleeg kasutas, conscious optimism, ettevaatlik optimism ma ütlesin, et Eurotsooni sügavkriis on möödas, kõik on nõus, aga probleemid on endiselt olemas, need on väga tõsised. haigusest veel võitu saadud ei ole, olda ja ma nõustun sellega täielikult. see on põhjuseks, miks me teeme kõvasti tööd nii äh, lühikest perspektiivi kui ka pikka perspektiivi silmas pidades osad teist ütlevad, et siin ülemkogul ei juhtunud mitte midagi, ühtegi otsust vastu ei võetud, kõik on blokeeritud. daamid ja härrad me rääkisime pikalt digitaalagendast, innovatsioonist, me rääkisime samuti mais pikalt energiast, nagu me ka tulevikus äh, räägime pikalt, detsembris ja siis äh, kaitsetööstusest, tegemist on äh, keskpika ja pika perspektiiviga ja ma pean äh, tõdema, et paljud, äh, paljusid need teemad ei huvita, aga need on äärmiselt olulised meie tulevikuks ja me võtsime vastu otsuseid. võtsime vastu selgeid otsuseid, me panime paika tähtaegu, lõime instrumente, töötasime välja strateegiaid. ja see on tuleviku jaoks oluline ja seda on tehtud korduvalt erinevatel ülemkogudel neile, kes väidavad, et kõik on blokeeritud ja midagi ei otsustatud, ma mitte ainult ei saa erimeelel olla, vaid ma leian, et see ei ole tõde. kriisilahendusmehhanism. septembris tegi komisjon oma ettepaneku. me arutame seda praegu. ja ma võin teile kinnitada, et detsembris me võtame otsuse vastu. jah, muidugi, see kõik võtab aega aga mõned kuud sellise reformi jaoks selles sektoris. see on ikkagi edasiminek. enne aasta lõppu on vastu võetud poliitiline otsus kriisi lahendusmehhanismi kohta, mis täiendab ühtset järelevalvet kaks aastat tagasi veel oli see täiesti mõeldamatu, et me midagi otsustaksime selles valdkonnas. me alustasime arutelusid juunis kaks tuhat kaksteist lõpetasime poliitilised arutelud äh, detsembris jällegi ja muidugi nüüd siis parlament on äh, seda üldse järelevalvet ka loomas. juunis kaks tuhat kaksteist ma ütlesin, et me põhimõtteliselt äh, jõudsime kokkuleppele palgajärelevalve Eh, süsteemi loomises keegi ei uskunud mind eh, või väga vähesed ja nüüd samamoodi võin ütelda, asjad lähevad niimoodi ka kriisilahendusmehhanismiga ja ma loodan, et eh, selle tööga saame ühele poole enne parlamendi mandaadi lõppu. ma ei tahaks väita, et me nõustume komisjoni ettepanekuga sellisel kujul, aga Euroopa ülemkogu juba mõned kuud tagasi otsustas äh, toetust avaldada juunis ning nüüd juba teist korda me kordame selle üle. lepingulised äh, suhted, need on, see on väga vastuoluline küsimus, aga ka siin. viimasel ülemkogul saavutati edusamme ning me otsustame öö, äh, suuniste üle, mis on vajalikud koordineerimiseks, proua Kootmann-Kool ka sellest rääkis, ning neis küsimuses me langetame otsuse detsembris, aga ma võin kinnitada, et arutelud olid viljakad ning võimaldavad välja töötada ettepaneku, mille esitame siis ülemkogule detsembris. ja kui Pangandusliidus on meil ühtne järelevalve ning eh, kriisilahendusmehhanism kogu euroala jaoks ning nende jaoks, kes soovivad liituda, kui meil on eh, lepingulised eh, kokkulepped, mis on vajalikud Euroopa majanduse jaoks ning kui me kõike seda vaatame koos, koos kuldpakega, kaksikpaketiga, siis suur osa meie tööst ikkagi on tehtud ja, ja ma tunnen head meelt, et enne minu mandaadi, komisjoni mandaadi lõppu ja enne parlamendivalimist oleme me ühele poole saanud väga olulise tööga. ja paar-kolm aastat tagasi poleks, eh, ei olnud midagi sellist veel nähtudki. lühikese perspektiivis võetud otsused eh, Lampeduusa küsimuses, kuulsime, mida proua Haarms ütles, et see on skandaalne ja nii edasi aga peaminister Ed-, Leda, äh, kes on kõige huvitatum sellest, on väga rahul. Äh, detsembris äh, ülemkogul, mitte ülemkogul, vaid siis ministrite nõukogus võetakse vastu otsused, millega tõkendatakse Frontexi, Eurosuri äh, teisi järelevalvemehhanisme ning kui vaja, siis arutame neid küsimusi detsembrikuisel ülemkogul. rääkides äh, luureteenistusest ning äh, kogu poleemikast ja veel enamastki, mis on tekkinud, mis tekkis sellel suvel ja mis jätkub öö, äh, tänu viimaste nädalate arengutele, siis ütleksin, et peamine huvitatud osapool ehk siis äh, Saksa kantsler on väga rahul tulemustega äh, ja lisaks sellele ta osales ka ise nende koostamisel. peamine osapool on tegelikult koos teistega heaks kiidetud teksti koostajate, sest kui me ütleme nüüd, et see on liiga nõrk tekst, olgugi et peamine huvitatud osapool on rahul, siis jah peaks ikkagi proportsioonid äh, õigeks äh, jätma. ma loodan, et me jõuame kokkuleppele novembris mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses, sellepärast et see on hädavajalik paljude meie projektide jaoks ja muuhulgas ka noorte töötuse vastase võitluse küsimustes. ning nagu komisjoni asepresident, ka mina olen pettunud, et liikmesriikides veel ei olda piisavalt edasi liigutud äh, projektide vastuvõtmisega, sellepärast et kui mitmeaastane finantsraamistik heaks kiidetakse enne aasta lõppu tõenäoliselt, igastahes ma loodan novembris, siis äh, rahastamisega võib juba pihta hakata alates esimesest jaanuarist. aga muidugi on tegemist siin Leedu eesistuja vastutusega, niisamuti Euroopa Parlamendi omaga. et äh, alustatud tööga lõpule viidaks. ja siin jagan mõneti seda ettevaatlikku optimismi seoses MFF-i heakskiitmisega ning äh, päris viimane märkus, kolm ja pool aastat tagasi väideti, et ma sarnanen pangatöötajale, aga nüüd ma saa, ma nagu peaks äh, peatama valimistormi. täiesti uskumatud arengud. kas tõesti äh, peaks olema minu äh, võimetes selline torm peatada? jah, kui see nii oleks, siis ma Äh, tunneksin suurt rõõmu selle üle, aga kuna see ettepanek tuli teie suust, härra Farage, siis kahjuks ma ei saa seda rõõmu tunda. suur aitäh, härra Van Rompuy ja nüüd läheme edasi äh, saadikute sõnavõttudega, härra Stadler, palun, üks minut. Eh, härra Van Rompuy, ma ei taha, tahaks keskenduda teie välimusele, see ei huvita valijaid, uskuge mind, vaid ma tahaks keskenduda sellele, mida peaks endast kujutama pangandusliit? esimene punkt. millised reeglid kehtestatakse? isegi euroskeptikutele meeldiks see, et Euroopa Liit äh, kehtestaks äh, reeglid pankadele. Te ütlesite, et äh, mehhanismid on loodud. jah, loomulikult järelevalveametnikele muidugi meeldib, aga milliseid kriteeriume need, need järelevalveametnikud kasutavad? puuduvad ju reeglid ja need reeglid ongi just äh, puudu ja te ei suutnud meile seda ka täna selgitada. Ehm, pangandusjärelevalve mehhanism, sellega me ei ole tõesti veel mitte midagi saavutanud, ei teie ega meie. ning teine asi, et vaja on äh, luua selgust sellesse küsimusse, et kust tulevad vahendid, mida kasu-, tahetakse kasutada äh, pankrotis pankade refinantseerimiseks Te ei öelnud, et äh, halvas olukorras pangad tuleks pankrotti lasta, mis oleks võimalik, olla mõistlikum, vaid äh, äh see jutt, et äh, maksumaksjate raha kasut-, kasutatakse pankade renoveerimis-, restruktureerimiseks, on kindlasti vale ja selle, seda kindlasti ei ta-, tar-. jah, mulle väga meeldib, kui inimesed lähevad endast välja, sest muidu räägitakse alati samadest asjadest. härra Varumpo rääkis siin ühtest kriisilahendusmehhanismist, aga meie tahame, et inimesed rääkisid töökohtade puudusest ja sellest, kui jabur on järgmisel aastal avada uksed Rumeeniale, Bulgaariale. võib-olla härra Rompoi on vastuseks minu üleskutseid referendumile ignoreerida või lihtsalt hakata mind ja euroskeptikuid ründama ja siis äh, oleks tõelised Euroopa valimised meil, kuid ma hoiatan teid, et see keelekasutus, äh, mida teie kasutate ja Euroopa Komisjon kasutavad, see ei ole see, mida inimesed kasutavad või kuidas nad tunnevad ning te istute siin selle äh, lipu ees ja see Ehm, lipu lükkasid äh, prantslased ja hollandlased tagasi, aga teie jätkate ikka samas stiilis, aga järgmisel aastal läheme lahinguväljale ja siis näeme, kes peale jääb. suur tänu. härra Fraas, palun nüüd proua Zimmer, üks minut. aitäh. aitäh ka vastuste eest äh, nii komisjoni presidendile kui asepresidendile kui nõukogu presidendile, aga sellest hoolimata tahaksin ma endiselt küsimusi esitada. härra Šefkovitš, te viitasite sellele, et teil on hea meel selle üle, et juba kuus riiki on äh, teinud äh, oma sissemaksu noorte tööpuuduse vastase võitluse fondi, aga ma pean ütlema, et kui te tahate äh, noorte tööpuuduse vastaste, vastaseid projekte kiiremini rahastama hakata, siis see tähendab seda, et äh, need äh, vahendid, äh, mis on ette nähtud äh, kahe tuhande kahe, neljateistkümnendast kahe tuhande kümnenda, kahekümnenda aastani, et neid hakatakse äh, kiiremini äh, kasutama, kasutatakse e-, eelarveperioodi es, esimeses pooles, see ei tähenda täiendavaid sissemakseid. mida me teeme siis, kui see projekt lõpp, programm lõpeb, milline see tagatised on meil, et kui meil on teised äh, rahastamisvehandid näiteks äh, VKI-de äh, rahastamiseks või sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks, et, et nende vahendeid ei vähendataks. kuidas te seda tagate? ning veel üks märkus, mis puudutab NSA-d. ma arvan, et siin on aluseks endiselt üks vääritimõistmine. kui tegemist on küsimusega, et mida äh, Äh, tegid NSA ja ja Briti salateenistus näiteks ja teised salateenistused, et kes kaitseb kelle äh, individuaalseid huve. Äh, kas te olete nõus ja üt-, selle vastu välja astuma ja ütlema, et et me ei ole sellega nõus, kas Euroopa Liit on nõus andma poliitilist asüüli härra Snowdenile, need on need küsimused, millele soovivad vastust saada äh, Äh, noored inimesed, äh, aitäh ja nüüd saab sõna härra von Orden um,. Uh, jah, tahaksin äh, taas öelda, mida härra Sepkovitš ütles, jah, tõesti, tegemist oli suurepärase kohtumisega äh, ärirakkerühmas, kus tuli kokku kaheksa ministrit ja komisjon, aga meie tahaksime tegelikult ka tegusid näha. uus seadusandlus Äh, seaduste ellurakendamine, selle äh, väiksemaks muutmine, personali vähendamine, kulude vähendamine, me tahame tõesti dramaatilist äh, tegutsemist näha. David Cameron ja teised Euroopa liidrid ei taha Euroopa Liitu ümber kujundada ja ja pöörata Euroopa tähelepanu sellele, mis on oluline, ehk siis majanduse tööle saamine. mul on kuulnud erinevaid arvamusi selle kohta, kas kriis on läbi või endiselt käimas. ma usun, et äh, viimane seisukoht on võib-olla täpsem. see, mil määral Euroopa Liit on valmis reforme läbi viima, määrab ära ka Ühendkuningriigi rahahääletuse tulemuse ja samuti ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kus äh, juhtidel on julgust küsida rahvalt, mida siis tahetakse. suur aitäh, härra Van Arden ja proua Arms! ma arvan, et äh, Ühendkuningriigis tuleks arutada seda, et äh, et äh, et need äh, ähm, probleemid, millega Euro-, Euroopa Liit peab siin äh, hakkama saama, et suures osas põhjustatakse neid Londonis ja et kui pangandusliitu blokeerida, äh, kas see siis tõesti aitab luua töökohti Ühendkuningriigis, aga jätame selle kõrvale ja ma lugesin ajalehest, et härra Faimann Austriast ütles äh, Äh, tippkohtumise lõpus, et Merkeli reform on tema jaoks väga kaheldava väärtusega ja et ta ei ole nõus allkirjastama selliseid lepinguid, äh, mis põhimõtt-, põhinevad äh, väljapressimisel ja kus selleks, et et saada toetust selleks, et Äh, toetada konjunktuuri, äh, tuleb siduda end selliste lepingutega, mis ei ole üldse ette nähtud äh, ühenduse meetodi raames. see on suur probleem, kui selliseid asju tuleb ajalehest lugeda ning mis puudutab Edward Snowdenit, siis tema on paljude noorte eurooplaste ja, ja paljude maailma noorte jaoks kangelane ja et eurooplastele tuletatakse meelde, et tegemist on põhiõiguste kaitsega, aga et ei, ei otsustata talle asüüli anda ja lihtsalt rääg-, ei räägita sellest, et miks talle ei saa varjupaika anda, kuna teda ei ole võimalik Euroopas kaitsta, see on tõesti väga suur probleem. ja see ei ole asi, millega saaks motiveerida noori inimesi toetama Euroopa, kaitsma Euroopa ideed. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Parvanova. Äh, liikmesriikide äh, erinevad äh, olukorrad on nüüd põhjustamas ksenofoobiat ja segadust Euroopa Liidus. me loodame, et te olete tõhusamad ja järgindavad oma töödus, sest järgmisel aastal on valimised ning see parlament valitakse ümber ja me peame tagama oma töö tõhususe, kui teie blokeerite meie tööd, teid ei valita ümber, teie tööd ei hinnata, kuid meie tööd hinnatakse ning meie pöördume siin India, Hiina, Venemaa, USA poole isegi Obama administratsioon arvab, et me ei ole enam strateegiline partner, nad vaatavad meist eemale. Nad vaatavad Euroopa Liidust kaugemale India, Venemaa, Hiina poole ja Nad on seda väga selgelt öelnud juba kaks aastat tagasi, kui me kohtusime Obama administratsiooniga ja meile öeldi väga selgelt senatis, kongressis ja administratsiooni poolt, et majanduskriis ei tulene enam USA-st, vaid tegemist on Euroopa Liidu kriisiga institutsioonide võimetuse tõttu otsuseid langetada ning teie pikendate seda kriisi, me loodame teilt rohkem vastuseid probleemidele, mida inimesed soovivad näha. aitäh. aitäh, palun härra Guerrero. aitäh. härra Van Rompuy Rampoi. Te pöördusite oma vastuses minu poole ja ütlesite, et minu sõnavõtt põhimõtteliselt ei üllata millegagi. mina ütlesin et et äh, me, et meie jääme endale kindlaks, äh, isegi kui äh, ülemkogu koosseis muutub. vahel me oleme äh, opositsioonis ja vahel me oleme ambitsioonikamad kui see, milles on võimalik ülemkogu tasemel kokku leppida. ma tean, et siin ei ole juttu ülemkogu presidendi isiklikust arvamusest, vaid sellest, milles liikmesriigid suudavad kokku leppida või mitte. oluline on aga see, et liikmesriikidele tuleks saata sõnum, nei-, et nad ei olnud võimelised ähm, rände poliitika osas on, äh, varustama meid paremate Äh, rahaliste vahenditega nende ähm, äh, et, et Frontex äh, saaks korralikult tööd teha. väga tore, et räägiti sisserändestrateegiast, jah, meil on seda vaja, väga hea. mul on aega kolm ja pool minutit, ütleb härra Guerrero meil on vaja sisserändestrateegiat ja see peab peamiselt äh, seisnema selles, et äh, me tegutseme päritoluriikidega ühiselt selle nimel, et seal äh, ei süveneks vaesus. minu fraktsioon on selles osas ülemkoguga äh, Äh, nõus. see ambitsioonikus, millest te rääkisite, see peab ka liikmesriikides levima. ning lairibaühendused ja Euroopa ühendamise rahastu enne oli ette nähtud üheksa miljardit, aga nüüd ainult üks miljard vahendeid on tõesti väga suurel määral vähendatud ja mis puudutab 4G äh, ühendusi, siis äh, äh, olukord Euroopas on Ameerikaga võrreldes väga halb. enamusel inimestest Euroopas ei ole 4G ühenduse võimalust. komisjon soovis saada kaheksakümmend miljardit eurot äh, vastavateks projektideks anti seitsekümmend ning see äh, teema, et äh, kuus riiki on võtnud vastu noort tööpuuduse vastase strateegia, see on väga oluline asjaolu sel-, selleks, et edendada Euroopa meelsust ning kõige Euroopa sõbralikum algatus on kindlasti Erasmus, aga on suur oht, et Erasmus äh, kaob ära Euroopa Liidu ja mõningate liikmesriikide jõupingutuste tulemusena, näiteks Hispaanias äh, Hispaania on väga takistanud inimeste, üliõpilaste stipendiumi saamist. proua Ortmanko jah, suur aitäh viimase kõnelejana, ma tahaksin teha paar kommentaari arutelule. me kuulsime väga palju kriitikat paljude teemade kohta, mida nõukogus arutati ja millest rääkis äh, president Van Rompuy, aga tahaksin meelde tuletada kolleegidele, et me ei saa lihtsalt kriisi minema pühkida kriisi lahendamiseks on vaja vastutusvõimet ning solidaarsust selleks, et võtta vastu raskeid otsuseid, läbi viia struktuurireformi ja kindlamasti tegutseda. mis me nägime viimastel aastatel, meil on vaja institutsionaalset raamistikku tugevdada. see puudutab majandusrahaliitu ning samuti kindlamasti tegutsemist pangandusliidu osas. me oleme loonud tugevad alused, mis põhinevad ühenduse meetodil aga ma tahaksin pöörduda veel nõukogu komisjoni poole. ja ma tahaksin, et rohkem Äh, investeerida selle süsteemi usaldusväärsusesse. minu üheks mureks on see, et äh, järgmisel ülemkogul võetakse uu-, vastu uusi äh, valitsustevahelisi instrumente, mis võivad ühenduse süsteemi tõsiseltvõetavust õõnestada. seega ma tahaksin pöörduda ka teie poole, üles kutsuda teid toetama süsteemi, mis me oleme loonud. tervitan seda, et nõukogu oma koosolekutel nüüd Ehm, kriisist väljudes investeerib eh, ka pikaajalistesse eh, küsimustesse nagu eh, digitaalturg, energiaküsimused, see võib olla järgmiseks kriisiallikaks, me peame selle kallal juba praegu tööle hakkama. protektsionismi vastane võitlus, Refiti programm, aga mitte ainult see, vaid ka teised tõsised teemad nagu ebaseaduslik sisseränne ning välispoliitika. president Van Rompuy tulevikku ma ennustada ei oska, aga ma tahaksin teha paar isiklikud märkust kahe aasta pärast ma olen veendunud, et teie esimese Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu presidendina teid nähakse sellena, kes on võimatust saavutanud. kui me vaatame tagasi, vaatame tagasi, mis me praegustel aastatel oleme saavutanud ja mida ei oleks võimalik saavutada mõned aastad tagasi, siis eh, praegu tuleb eelkõige just tähelepanu pöörata süsteemi usaldusväärsusele, me peame selle tööle saama ja loodetavasti ka nõukogu meid toetab siin ja suur aitäh, aitäh kõikidele, suur aitäh president Van Rompele, suur aitäh asjade president Selkovitšile ning sellega on kohtumine lõppenud.